Good morning everybody, if I could bring the meeting to tere hommikust, palun alustagem jälle ja kõigepealt on esimehe teadaanded ja raportööride ametisse nimetamine. koordinaatorite kohtumine toimus eile õhtul ja seal seda käsitleti. nii, raportöörid peamiste õigusloomeliste raportite kohta direktiivi ettepanek, mis puudutab alternatiivsete kütuste infrastruktuuri Rahvaparteile. ettepanek reguleeri-, regulatsiooniks, millega tühistatakse üksteist üheksakümmend kaks ja mis puudutab ühiseid reegleid, millega reguleeritakse raudteeettevõtted, see läheb koele, et määruse ettepanek mis puudutab Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tühistatakse kaheksa, kaheksa, üks, see läheb ECR-ile. ettepanek määruseks, millega muudetakse määrus kolmteist seitsekümmend ja mis puudutab turgude avamist eh, reisijateveole raudteel, läheb Rahvaparteile ettepanek direktiiviks, millega muudetakse kolmkümmend neli kaks tuhat kaksteist, millega asutatakse ühtne Euroopa raudteepiirkond ja avatakse turud sisevedudele, eh, reisijate sisevedudele raudteel ja raudtee infrastruktuuri juhtimine läheb sotsiaaldemokraatide fraktsioonile ettepanek direktiiviks, mis käsitleb koostalitusvõimet raudteesüsteemides Euroopa Liidus, läheb ALDE fraktsioonile ettepanek direktiiviks, millega reguleeritakse raudteeohutust, läheb Roheliste fraktsioonile. mitteseadusloomeline raport, ettepanek nõukogu otsuseks, millega lubatakse liikmesriikidel alla kirjutada, ratifitseerida või ühineda Cape Towni lepinguga kakskümmend kaksteist, mis käsitleb sätete rakendamist eh, protokollis äh, rahvusvahelise konventsiooni kohta, mis puudutab laevade ohutust ja läheb see ALDE fraktsioonile. ja komisjoni personali töödokument, mis puudutab direktiivi kuuskümmend kaks tuhat üheksasaja üheksakümne üheksast aastast hindamist, raskeveokid on teemaks ja tegemist on komisjoni töö dokumendiga. nüüd arvamused. teatis komisjonilt, milles käsitled ja ka ECOSOC-ilt ettevõtlus kakskümmend kakskümmend tegevusplaan, siin me midagi ei kavanda, komisjoni personali töödokument, mis puudutab e, infosüsteeme keskkonnateabe jaoks, seda ka me ei käsitle kaas kakskümmend kakskümmend tegevusplaan konkurentsivõimeliseks ja jätkusuutlikuks autotööstuseks Euroopas. ECR-i fraktsioon koostab selle kohta arvamuse. ja prioriteedid kahe, kaks tuhat neliteist eelarvesektsiooniks kolmas osa komisjon. rohelised on need, kes määravad raportööri ja see on tavaline eelarve rotatsioonisüsteem mille kohaselt nad selle saavad. nüüd koordinaatorid soovutavad mitte midagi ette võtta teatise osas, mis puudutab rohelist energiat, neljandat raudteepaketti ja teatist, eh, mis kuuluvad neljanda raudteepaketi juurde nüüd minikuulamine, mis puudutab kabotaažvedusid teedel, siin on plaanis väikene kuulamine eh, sidusrühmadega veel enne, kui komisjoni ettepanek esitatakse ja see käib koos kahe uuringu tutvustusega, mis meil on ja käsitlevad Euroopa Liidu ehm, eh, maanteevedude kabotaaži ja töö ja sotsiaaltingimusi raud-, raudteevedajate juures. nüüd komitoloogia koordinaatorid võtsid teadmiseks kaks bülletääni, kahekümne kaheksandast jaanuarist number kaks ja number kolm veebruarist. ja muude päevakorrapunktide all otsustati eh, ära tühistada seitsmenda märtsi kohtumine ja päevakorra punktid, mis seal pidid olema arutusel, tulevad arutusele kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal märtsil, nii et seitsmendal märtsil transpordikomisjoni kohtumine on tühistatud ja need kaks punkti, mida seal pidi arutatama, äh, pannakse arutusele kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal märtsil. nüüd maapealne käitlus, koordinaatorid äh, paluvad selgitust muudatusettepanekute esitamise kohta plenaarile ja eeldatakse, et seda ei lubata. nii palju siis sellest, mida arutasid koordinaatorid ja mida esimees tahtis teile teatada, kas kõik on sellega rahul, kas kõik on sellega nõus? kui jah, siis ma tänan ja nüüd ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on eh, elektroonilise hääletusega heitmekaubandussüsteem Stop the Clock hääletus. Straight through.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 Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. jah, mul on hea meel, et Rahvaparteist ei ole liiga palju siin hääletanuid. see on uudiseks, täitsa uus asi. nii, kõik äh, on rahul sellega, et Rahvaparteil liiga palju hääli ei oleks nii. alustame siis. siin on suuline muudatusettepanek proua Deverakilt. ma vabandan, mina ei leia oma kaarti üles. Happy to take Mr Cox vote provided it doesn't put the härra Cox, mm, eh, peaasi, et Rahvaparteil rohkem hääli ei oleks. nii et eh, muudatusettepanek kuus, kes on poolt kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm Koh ja Kaaler, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks Foster ja teised, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle, kakskümmend kaks, palun, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? härra Koch on poolt, nii hääletus lõppes. vastu võetud. artikkel kaks, esimene lõige, muudatus kakskümmend neli ja kuusteist koos, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd TV Irak, suuline muudatusettepanek, selle kohta vist oli teil no.? Sorry? Right. That... kõnelejal ei ole nüüd mikrofoni. kas te tahate ära kuulata kõigepealt? That's no excuse, Michael <laughs> see ei saa olla ettekäändeks Michael. Te võite selle ette lugeda, aga on vastuväide suulisel muudatusettepanekutel. kas äh, tahate ette lugeda, lugege siis ette ja siis me võtame ka teadmiseks vastuväite. suur aitäh, esimees, nagu ma eile õhtul ütlesin, ma soovisin suulise muudatusettepaneku teha selle teema kohta, millest me eile pärastlõunal rääkisime. meile tundub, äh, et ei saa äh, karistada kedagi selle eest, et äh, ei peeta kinni sellest seadusest, mida me ise oleme muutnud, nüüd ähm, meil on juba niikuinii naiivselt äh, loodetud, et Euroopas kasutatakse kõik krediidid ära, aga tahaksin öelda, et me peame ju kolmandate riikide suhtes ka oma kohustusi täitma ja tegin järgmised muudatusettepanekud, loodame, et need vastavad komisjonile, konsensusele ja eh, see võimaldab meie ettevõtetel kasutada krediiti enne, eh, kui nad kaotsi lähevad ja kui see muudatusettepanek, kompromissettepanek vastu võetakse, siis ma võtan omaenda kaks ettepanekut tagasi. ma tänan. kas te endiselt vaidlete vastu? hästi, siis ma ei saa muudatust suulist panna hääletusele. Läheme siis esialgse muudatustepaneku kakskümmend viis juurde ja viisteist ka koos. nii et koos need kaks muudatusettepanekut, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle need kaks muudatusettepanekut koos, palun. kas kõik on hääletanud? niisiis hääletus lõppes, härra Koch on poolt, seega vastu võetud need kaks, nüüd kompromiss üks. kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend, proua Lichtenberger, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üks osade kaupa hääletus. esimene osa ilma, kogu tekst ilma sõnata only, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teine osa koos sõnaga only poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist kukub ära, kakskümmend üks ja kakskümmend kolm tõttu. nii et kolmteist, kolmteist, kes poolt vastu, erapooletud, kas kontrolliksime üle, kolmteist, palun, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, härra Koch on poolt, hääletus lõppes. ja vastu võetud. kompromiss kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist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 kas kõik on hääletanud, härra Koch on plussiga, hääletus lõppes. kolmkümmend neli poolt, üks oli vastu, kuus jäid erapooletuks, seega vastu võetud. ja meie õnnitlused härra Grossile. So, next item on the niisiis, nüüd järgmine päevakorrapunkt on meetodid selleks, et CO-hoided vähendada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks sihttasemete tasandil sõiduautodele. ja tegemist on arvamuse eelnõuga. härra Rubial on autoriks. jaa, ah, sorry, Rubial. proua Rubial, vabandust. okei okay,, jah yeah Mi apellido es Gardiazábal, Rubial es el, mi segundo apellido. Como sabes, en, en España tenemos todos los ma tänan. Hispaanias eh, on meil topeltnimed, aga te ühe jätsite ütlemata, aga ma ei hakka rohkem norima. muidugi lühike versioon on palju lihtsam öelda kui kardiad, sabal, rubial kokku aga jah, meil on ettepanek ja me oleme selle määruse kohta nüüd koostanud oma arvamuse. eesmärk on tõesti saavutada need eesmärgid, mis meil on aastaks kaks tuhat kakskümmend üheksakümmend viis grammi CO kahte kilomeetri kohta ja meil on juba ka olemas kokkulepped, me oleme olnud varustatud hästi statistikaga ja kõik oleme seda meelt, et sihttasemed, eesmärgid on ambitsioonikad, aga on võimalik saavutada üheksakümmend viis grammi CO kahte kilomeetri kohta aastaks kakskümmend kakskümmend. mina olen kakskümmend muudatusettepanekut teinud sellele määrusele ja ma usun, et need on võimalik nelja ossa jaotada. esimene puudutab äh, eesmärke pärast aastat kakskümmend kakskümmend. on väga palju arutatud, et kas äkki ei peaks ka käsitlema eesmärke pärast aastat kakskümmend ja peab ütlema, et on tugevat argumente nii pool poolt kui vastu. ja hetkel meil ei ole piisavalt informatsiooni ega ka selget ettekujutust sellest, millised muudatused hakkavad tehnoloogiates aset leidma ja igasugused standardid ja normid kontrollimiseks ja mõõtmiseks eh, muutuvad ja samuti mm, heitmete kogused muutuvad, nii et eh, võib-olla eh, Äh, seada kurss, võib-olla mitte niivõrd siduvad eesmärgid, kuid kurss annad autotööstusele. nagu te teate, aut-, sõiduautosid ju ei projekteerita üleöö, tegemist on pikaajalise protsessiga, äh, kaasatud on tipptehnoloogiad ja äh, seitse-kaheksa aastat võib võtta aega, enne kui auto siis lõpuks müüki jõuab ja nüüd, kui me tahame vähendada CO2 heitmeid sihttasemeteni ja öö, tähtis on selleks korralikud eesmärgid seada aastaks kaks tuhat kakskümmend, meil on vaja selget eesmärki öö, aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja ka teen ettepanekud aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja me sihttasemeks kuuskümmend viis kuni seitsekümmend viis grammi CO kahte kilomeetri kohta, nii et kuuskümmend viis kuni seitsekümmend viis grammi aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. siis on teine komplekt muudatusettepanekuid, mis ma välja pakkusin, see puudutab erisoodustuste kava. komisjoni ettepanek on, et kasutusele võtta sellised boonused autotööstusele tagamaks, et need autotootjad, kes toodavad autosid, mis eh, tekitavad vähem saastet alla kolmekümne viie grammi CO kahte kilomeetri kohta, saaksid selliseid erisoodustusi ja ma arvan, et tegemist on hea ettepanekuga. Eh, ma usun, et me peame toetama autotööstust selleks, et nad saaksid olla innovaatilised ja leidlikud ja kasutama tehnoloogiaid, mis vähendavad CO kahe heitmeid. aga meie poolt on nüüd tulnud eh, selline erisoodustuste kavale veel täiendav ettepanek, et autotööstus saaks parandada oma tulemusi ja eh, tõesti eh, Äh, olukorda parandada ja siin on ka meil sanktsioonid ette nähtud. sanktsioonid mitte niivõrd, et karistada, vaid eesmärk on ikkagi ennekõike selles, et ta-, hea seista selle eest, et Euroopa autotööstus oleks äh, USA-ga ausalt mitte maha jäämas ja neil on ka boonused ja karistused. ja kui me samasugust süsteemi Euroopas kasutusele ei võta, siis tekib oht, et USA omab rohkem autosid, kes saastavad alla kolmekümne viie grammi CO kahte kilomeetri kohta. ja oht on ka selles, et tootmine kolib mujale meie juurest ja sellel on kurvad tagajärjed Euroopale. nüüd kolmas muudatuste grupp puudutab massi kui kasulikkuse parameetri kasutamist. ja see seondub ka meie eesmärkide teemaga, aga meile näib, et sedamööda, kuidas aeg läheb, võib-olla tasuks seda massiparameetrit vähem kasutada. tähtis on ikkagi tagada, et automüüjad ja ettevõtted, kes toodavad autosid, kasutaksid kasulikkuse parameetrina rohkem eh, seda footprinti parameetrit ehk katteala parameetrit. ja eh, eh, ja neljas grupp muudatusettepanekuid puudutab siis neid paberil olevaid heitmete vähendusi ja tegelikku heitmete vähendamist. meie oleme näinud seda, et CO2 heitmete vähendamine mitte alati ei toimu autode tehnoloogia parandamise kaudu. me loeme pa paberilt igasuguseid häid lubadusi, mida autotootjad annavad, aga tegelikult see ei vasta tegelikkusele. näiteks kütuse tarbimine, arvud tihtipeale reaalsuses ja paberil erinevad suuresti omavahel. ja CO kahe eh, eh, heitmed tegelikult reaalses elus on suuremad kui äh, see, mida tootjad väidavad, nii et ikkagi tegelike heitmete vähendamine peab olema eesmärgiks ja e, ma olen teinud selle kohta muudatusettepanekuid ja tahame korrastada CO2 heitmete kontrolli meetmeid. ja muudatusettepanekute eesmärgiks on parandada e, testide tsüklit, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse, loodetavasti need jõuavad e, veel äh, aeg varsti lõpule ja eesmärgiks on ju tõesti reaalses elus vähendada CO2 heitmeid ja ma ei taha sellel pikemalt peatudagi, vaid tahan lihtsalt meenutada, et järgmine teisipäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. nii et me jätkame tööd selle arvamuse kallal ja kui me oleme kogunud kokku kõik muudatusettepanekud, siis ma üritan välja töötada ka mõned kompromissid, tagamaks, et enamik toetab siin minu ettepanekuid. Uh, nüüd eh, teist sõnavõtjat ei ole meil praegu kohal, aga härra Kross, palun. Eh, suur aitäh. kolleeg Florence on ikka veel teel siiapoole. võib-olla lubate minul siis mõned isiklikud märkused teha, kõigepealt tahaksin suure töö eest raportööri tänada ja kui me räägime äh, transpordipoliitika CO2 eesmärkidest, mis me oleme endale seadnud, siis on äh, nimetatud raport väga oluline, aga ei tohi ära unustada seda, et me peame äh, garanteerima Euroopa autotööstusele ka liidrirolli tulevikus. nüüd teadusuuringud ja arendustegevus peavad jätkuma Euroopas ja kui me nüüd äh, praegu juba selgeid kriteeriume paika ei pane, siis hiljem läheb autotööstusel väga raskeks. tuleb leida õige tasakaal äh, meie emissioonide äh, eesmärkide vahel ning arengusuuniste vahel. nüüd ma olen natukene skeptiline praegu. <clears throat> aeg läheb ja ilmselt aja jooksul on ka äh, areneb ka meie arusaam sellest, mis on tehniliselt võimalik, aga äh, juba praegu arvan, et me peaksime olema paindlikumad. teine märkus, me oleme kõik kuulnud erisoodustuste kavast äh, komisjoni ettepanekus ja raportöör samas on teinud parema ettepaneku kui komisjoni ettepanek see komisjoni ettepanek puudutab ainult teatud osa sõiduk, sõidukitest, aga meil on vaja ju motiveerida äh, tööstust uut tehnoloogiat kasutama või siis ka äh, muutma vanu äh, sõidukeid nii, et need vastaksid meie kriteeriumidele, seega meie arvates oleks vaja autotööstusele palju suuremaid soodustusi, et neid motiveerida loodetavasti variraportöör Florence ühineb meiega enne, kui meie tänane arutelu lõpeb. suur aitäh, kolleeg Maisner, palun. suur aitäh, äh, tahaksin ka tänusõnad edastada meie raportöörile. Nad on teinud väga põhjalikku tööd ja see äh, on juba algusest peale selge, kõik me soovime seda, et autod, äh, sõiduautod muutuksid keskkonnasõbralikumaks ja eh, raportöör härra Grosch eh, ütles ka seda, aga me tahame samas, et Euroopa autotööstus oleks konkurentsivõimeline ja seda pikemas perspektiivis samuti. ja kui me räägime oma pikema perspektiivi eh, eesmärkidest, siis mul on jäänud mulje, et komisjon on läinud natukene liiga kaugele. me tegelikult ei tea, mis tulevikus toimuma hakkab. raportöör muidugi on teinud täiendavaid ettepanekuid. minu arvates on komisjon juba arvestanud tuleviku arengutega, seega võib-olla tõesti hiljem tuleb parameetreid läbi vaadata ja uusi pakkuda minu arvates ei ole praegu päris õige kahe tuhande kahekümnenda, kahekümnenda aasta järgseid eesmärke seada. me ei oska ette kujutada, millised olulised tehnilised muudatused võivad ette tulla veel tulevikus. ma arvan, et me peaksime praeguseid muudatusettepanekuid toetama, muidugi äh, motiveerimine on väga oluline, stiimulid on head, äh, aga me tahame, et äh, see stimuleerimise süsteem annab võrdsed võimalused kõigile. ja tarbijad soovivad ka ju erinevaid autosid, nii suuri kui väikesi, seega me ei, ma ei arva, et me peaksime kuidagi karistama neid, kes suuri autosid toodavad, seega katsume leida õige tasakaalu ja kui me nüüd nendest kasutamisparameetritest räägime, siis on väga oluline palju suurem läbipaistvus, mis võimaldab tõelist CO2 väärtust hinnata tähtis on õige statistika, läbipaistvus, kui on vaja õigeid valikuid teha. ja ma teen ise ka mõned muudatusettepanekud, üldiselt olen ma rahul muudatusettepanekutega ja saan raportööri, raportööri toetada. järgmine kõneleja, palun ma esinen äh, variraportööri Anna Rosbachi nimel, kõigepealt ähm, äh, äh, tahaksin öelda, et tema on väga palju kaasa aidanud selle raporti valmimisele ja ta on teinud ettepanekud üheksa kuni viisteist uutele sõiduautodele, mis puudutab ähm, tüübikinnitust ja võib-olla peaks ähm, leidma mingid alternatiivid uutele äh, sõiduautodele, arvestades äh, siis nende äh, katteala ja need ettepanekud on kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, ta on ettepaneku teinud kakskümmend viis grammi kilomeetrile, variraportöör ei ei toeta kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseid sihtmärke praegusel hetkel, aga üldiselt me võime ähm, toetada raportööri ja lööme konstruktiivselt kaasa. suur aitäh, härra Taylor! suur tänu! Äh, tõesti, ma tahaksin tänada raportööri, et ta selle teema enda peale võttis. Äh, ma käisin hiljuti variraportööride koosolekul ja seal kuulsime siis komisjoni peadirektoraadi käest, et CO kahe grammide alandamine kilomeetri kohta tegelikult ohustab meie äh, süsinikdioksiidi heite sihtmärke ja kui me nüüd sätestame neid äh, tulevasi tasemeid, siis selle asemel, et äh, nõrgendada vähendamist, kavatseme me ju tugevdada meetmeid ja sellega aitame kaasa süsinikdioksiidi vähenemisele ja see ongi ju kõik meie kõigi eesmärk. ja sellepärast ma arvan, et ähm, niisugused äh, juba arenenud sihttasemed Äh, kaheksakümmend grammi kilomeetri kohta ja sada äh, kaheksateist äh, grammi kilomeetri kohta kaubikutele, on tegelikult ju päris saavutatavad ja atraktiivsed sihttasemed. me peame piisavalt julged olema ja ambitsioonikad, kui me oma sihtmärgid seame aastani kaks tuhat kakskümmend, aga kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis samuti, siis on tööstusel ka, mille nimel tööd teha. ma olen kuulnud tootjate assotsiatsioonidelt, et keegi peab ju mm, välja arvutama need, need meetmed ja, ja mina arvan, et tootjad ise peavad sellega tegelema. arvestades seda põhimõtet, et äh, reostaja maksab äh, autotööstusel on muidugi vaja töökohti, me, me, tarbija tahab tõhusaid äh, sõidukeid, aga mm, ma arvan, et äh, isegi siis, kui parimaid, äh, parimad kasumid soovitakse tee-, teenida, siis see ei, ei ohusta meie ettepanekud autotööstust ja kui nüüd me ei suuda süsinikdioksiidi vähendada, siis kogu meie planeet kannatab kliimamuutuste tõttu nende mõjude tõttu, mis sellest tulenevad, seega äh, loodan, et raportöör arvestab meie ettepanekuid ja ootan suure huviga hääletust, tänan. härra Rikki. suur aitäh. kõigepealt äh, tahaksin äh, raportööri tänada kvaliteetse töö eest. mina olen väga rahul sellega, et, et meie ettepanekud arvestati, sellepärast et ähm, et ähm, et mass ei ole kõige parem äh, kriteerium ja nüüd arvestatakse kattealaga, seega ähm, see oli väga tähtis ja äh, täht-, tähtis on ka äh, testimise aspekt, sest kaks nädalat tagasi tulid esile just selles valdkonnas probleemid ja nüüd kui rääkida kahe tuhande kahekümne viienda aasta sihtmärgist, siis äh, muidugi äh, väga raske on arvudes ette näha, mis, mis selleks, äh, selleks ajaks toimuma hakkab. seega mm, kindlad sihttasemed kirja, kirja pannes on väga keeruline. vaatame, ootame ära, mis toimub ja, ja Äh, mõtleme siis, kas on vaja arvudes väljendada meie sihttasemeid. nüüd äh, tegime äh, muudatusettepanekud just seoses autokonstruktoritega kahe tuhande üheksanda aasta andmed on meil juba olemas, seega võib-olla kaubikute puhul need äh, andmed, mida on arvestatud, ei, ei ole veel õiged, aga, aga meil, meil ei ole mõtet autotööstuse kahe tuhande kuuenda aasta andmeid kasutada, sõidukite puhul siiski peaks arvestama viimaseid andmeid, tänan. proua Foster, suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu ka raportöörile ma arvan, et on iseenesestki mõistetav, et me kõik tahame progressi, me kõik tahaksime nii palju keskkonnamõju vähendada, kui vähegi võimalik, äh, olgu siis tegemist müra või millegi muuga, mis kaasneb meie sõidukitega ja väga palju konstruktiivset on juba ära tehtud ja üks hea asi tuli tegelikult Keskkonnakomisjonist, nimelt jäeti välja väikesed tootjad, väga väikesed tootjad, mis minu arvates on väga hea ettepanek ja oluline ettepanek. mis puudutab meie raportööri tehtud tööd siin, Transpordikomisjonis, siis ma arvan, et oleme nõus siin teiste kommentaaridega, mis puudutab kahe tuhande kahekümne viienda aasta eesmärki või sihttaset, mis meie arvates ei pruugi olla vajalik. oluline on olemasolevate eesmärkide saavutamine, mitte uute eesmärkide saavutamine. ja mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad katteala väärtuse küsimust, siis ka see valmistab meile muret kui me nüüd hakkaksime praegu kattealale üle minema, siis ei oleks see võib-olla nii lihtne. on ka muudatusettepanekuid, mida on lihtne toetada, aga ma arvan, et meie hulgas on neid, kellel on äh, sidemeid autotööstusega meie kodupiirkondades, koduriikides ja ma ei kavatse omalt poolt igal juhul äh, toetada ühtegi ettepanekut, mis seab ohtu autotööstuse Ühendkuningriigis. autotööstusel on olnud rasked ajad ja ma arvan, et me peaksime seadma endale realistlikud eesmärgid ja seda kavatsen ka mina toetada. Äh, proua Lichtenberg. suur tänu! iga kord, kui ma kuulen sõnu realistlikud eesmärgid ja paindlikkus, siis äh, mu kõrvad kohe um, muutuvad teravaks. ja tegemist on selliste üldiste mõistetega, mis võimaldavad meile kasutada igasuguseid äh, erinevaid teaduslikke avastusi, et eeskirjadest kõrvale hiilida. aga tegelikult me ei taha ju soodustada autotööstust kui sellist. Äh, äh, meie tahaksime stimuleerida autotööstuse neid osasid, kes ei ole piisavalt äh, ajaga kaasas käinud, äh, autotööstus on väga suur äh, ja sealhulgas on tootjaid, kes on vägagi äh, kaasaegsed ja, ja valmis uuenduslikke meetmeid kasutusele võtma, aga on ka neid, kes elavad viiekümne aasta taguses alas, ajas. ja ma arvan, et meie peaksime keskenduma sellele, et need inimesed, kes äh, kui me kavatseme toetada neid, kes äh, jäävad vanadele tavadele kindlaks, äh, siis me ei saavuta iial oma eesmärke. Ameerika Ühendriikides on lõpuks ometi näha muutusi seoses äh, mõtteviisiga kliimamuutuse suhtes loomulikult on mingisuguseid raskusi ja, ja, ja, ja loomulikult on töö raske, aga meie tahame äh, järk-järgult transpordipoliitikat siiski muuta keskkonnasõbralikumaks. nii et ühelt poolt äh, me, ma pean tunnistama, et mul on mulje, et äh, autotööstuse innovatiivsemad harud on sageli toodud ohvriks nendele ees, ees, kes on jäänud kindlaks vanadele tagurlikele tavadele ja seda me peaksime muutma. mina ütlen jah eesmärkidele, mis kehtestatakse ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja äh, ma arvan, et kui me astume ühe sammu edasi ja samal ajal kaks tagasi, siis õõnestame sellega omaenda usaldusväärtust. ja me ei tohiks liigselt äh, jääda lootma sellistele mõistetele nagu paindlikkus ja realistlikud eesmärgid, kui me näiteks äh, kriminaalõiguses hakkaksime rääkima paindlikkusest, siis ei oleks selgeid ees, eeskirju mitte kuskil ja äh, tõesti, kui me vaatame tüübikinnitusi, siis tüübikinnituse arvude ja ähm, reaalsete heitmenäitajate vahel on tõesti suur vahe. härra Sarmaa. suur tänu. tahaksin tänada raportööri raske töö eest, mille ta on ära teinud ja tahaksin öelda, et proua Lichtenbergeri kommentaarid äh, olid mulle inspiratsiooniks äh, ja <laughs> mina tahaksin öelda, et iga kord, kui ma kuulen sõnu teaduslikud faktid äh, ja seda koos sõnadega, et kui me ei tegutse praegu, siis meie lapsed aastal X ei saa enam maal elada. siis iga kord, kui ma seda kuulan, siis tekib mul mure mina tahaksin ka, et autotööstus käiks ajaga kaasas, võtaks armesse keskkonda, parandaks autode keskkonnasõbralikkust ja majanduslikkust, kuid äh, mina leian, et me peaksime olema ratsionaalsed. Ähm, ma ei suhtu sellesse küsimusse liiga emotsionaalselt, ma tahaksin olla ratsionaalse, ratsionaalne äh, ja võib-olla kahe tuhande kahekümnendast aastast edasi on praegusel hetkel raske mingisuguseid eesmärke saa-, seada. nii et äh, läbi selle prisma kavatsen ma ka analüüsida neid eesmärke puudutavaid muudatusettepanekuid. komisjon, härra Hodgson kliimamuutuse peadirektoridest. suur tänu, lugupeetud esimees, ja suur tänu ka raportöörile arvamuse ettepaneku eest. tahaksin rääkida neljast teemavaldkonnast, mille küst-, püstitas raportöör, kõigepealt katsetsükkel ja täpne info, jah, komisjon töötab praegu rahvusvaheliste partneritega ja ka autotööstusega uue World Light Duty katsetsükli ja äh, kallal kahe tuhande neljateistkümnendast aastast hakkame me seda Euroopa õigustikku põimima ja ma arvan, et nende menetluste parandamine aitab meil autode heitmete kohta paremat ja täpsemat infot koguda. mis puudutab erisoodustuste kava, siis meie mõju äh, uuringud näitasid, kui raske on tegelikult äh, leida täiendavaid stiimuleid ilma CO2 määruse ohtu sead-, oh-, ohtu seadmata ja me tahaksime tehnoloogiliselt neutraalselt lahendust, lahendust, mis ait-, oleks siiski motiveerivaks autotööstusele, oleme saatnud töödokumendi laiale, laiali, kus on kirjeldatud erinevad võimalikud alternatiivid ja selle äh, erisoodustuste plaani äh, kava tõuseb esile. mis puudutab äh, katteala ja massi, siis äh, me kaalusime seda väga põhjalikult ja ma arvan, et õige on öelda, et praegu pole päris selge, milline parameeter meile kõige paremini sobiks. aga mõjuhinnangud näitavad, et äh, paistab, et katteala on CO2 heite vähendamise saavutamiseks siiski pisut odavam. aga me peame seda vaatama üle tootjatega ja kahekordse süsteemi sisseviimisega on seotud muidugi oma väljakutsed, praegu juba on äh, meil liikmesriikide andmetega ja andmete esitamisega seotud väljakutseid niikuinii ja mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseid eesmärke, võimalikke eesmärke, siis äh, saavutuste äh, või sihttasemete Äh, määr äh, on üsna ambitsioonikas, äh, suurem vähendamine kui viimastel aastatel, kuid meie hinnangutel on see praeguse tehnoloogiaga enam-vähem saavutatav. komisjoni mõjuhinnangute kohaselt umbes seitsekümmend grammi CO kahe heidet kilomeetri kohta äh, on kulutõhususe seisukohast neutraalne. suur tänu. raportöör, ma ei tea, kas soovite vastata? suur tänu. praegu teen lühidalt, sest äh, nagu te olete näinud, erinevalt komisjoni liikmetel, siin on erinevad seisukohad äh, erinevates küsimustes, äh, väga paljud kommentaarid puudutasid äh, eesmärkide püstitamist kahe tuhande kahekümnendast aastast edasi, see on vägagi vastuoluline küsimus, väga paljud võtsid siin sõna, rääkisid sellest, kui oluline on saavutada õige tasakaal, olla ratsionaalne ja saavutada samas keskkonnasõbralik CO2 heite vähendamine ilma ohtu seadmata autotööstust Euroopas. kõik see on tõsi, see on oluline ja sellepärast olen teinud ettepaneku kehtestada sihttasemeks kuuskümmend viis kuni seitsekümmend viis grammi, härra Rike ütles, et me keskendume tavaliselt sellele ühele grammile, mina olen äh, siin rääkinud äh, lausa kümnegrammisest kõikumisest kuuskümmend viis kuni seitsekümmend viis, äh, nii et meil on manööverdamisruumi lausa kümme grammi ja see näitab lihtsalt, millises suunas me tahame liikuda ja loomulikult me tahaksime ju äh, motiveerida autotööstust ähm, ja autotööstus äh, juba tegeleb sellega, nemad ähm, parandavad oma tehnoloogilisi võimalusi, oma tootmisprotsessi ja äh, selleks, et autode CO kahe heitmeid vähendada, aga jah, tõsi, meil ei ole piisavaid andmeid, piisavalt täpselt, täpseid andmeid kui meil andmeid ei ole, siis võib-olla peaksime andmeid ootama, aga kui kaua, kui kaua? võib-olla kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks äh, ei ole meil täpset infot ja kui kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, ei ole eesmärke püstitatud, siis ei, ei ole ka tööstusel võimalik neid eesmärke saavutada väikesõidukid, väikesed tarbesõidukid, raskesõidukid, kõikide nende kohandamine nõuab aega ja sellepärast me tahtsimegi paika panna mingisugused äh, eesmärgid äh, ka pärast kahe tuhande kahekümne viiendat aastat, äh, kui komisjon esitab erinevaid kriteeriumeid, uusi ettepanekuid selle kohta, kuidas CO2 heidet vähendada, siis loomulikult äh, tegeleme sellega uuesti, kuid äh, praegu üldiste eesmärkide kätestamine oleks äh, otsekui kaitseklausel, mis aitaks meil tagada, et kui me kokkulepet varem ei saavuta ega midagi täpsemat ei saavuta, siis on parlamendi ettepanek, mis võimaldab piisavalt manööverdamisruumi, kuid annab aimu sellest, mida me tahame saavutada kui tööstuse komisjon on nõus äh, eesmärkide püstitamisega pärast kahe tuhande kahekümne viiendat aastat, äh, siis äh, oleks tore, ma igal juhul mõtlesin seda ise kui omamoodi kaitseklauslit ja ootan teie muudatusettepanekuid, annan endast parima, et saavutada kompromissid, mis on võimalikult suurele osale liikmetele meeltmööda härra Simson. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues veebruar, nädala aja pärast Transpordikomisjonis hääletame selle üle kahekümne kuuendal märtsil. ja Keskkonnakomisjon hääletab tõenäoliselt aprillikuus, kahekümne neljandal või kahekümne viiendal aprillil ja äh, viiendal ja kuuendal äh, mail, mis puudutab äh, kaubikuid ja tarbesõidukeid ja, ja Läheme siis nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on päevakorrapunkt, mis toimub suletud uste taga. ja nüüd äh, ootame siin meie külalisi Jaosast, härra Patrick Kuduud äh, ja paluksime kõigil, kes komisjoni liikmete hulka ei kuulu, siit saalist lahkuda